tervitada teid kõiki pärast meie suvepuhkust. loodan, et te olete kõik suve jooksul hästi puhanud. hoolimata sellest, et äh, meie seekordne suvepuhkus oli erinev eelmistest Euroopa Liidus ja kogu maailmas leidis aset terve rida sündmusi mina olin pidevalt ühenduses Poola eesistujariigi esindajatega kriisiolukorra teemade küsimuses. kahekümne üheksandal augustil toimus EKONi erakorraline koosolek, nagu te teate, kohal oli volinik Reem, Trichet, härra Trichet, härra Juncker ja härra minister Justovski härra Barroso valmistub tegema ettepanekuid ja eurorühma president, peaminister Juncker pöördub meie koja poole veel septembrikuu jooksul. suve jooksul jõudis lõpuni ka Liibüa relvakriis, relvastatud kriis, me võime rahuloluga öelda, et Euroopa Parlament oli õigel poolel, me kaitsesime tsiviilisikuid ja sellel teemal võtsime vastu ka mitmeid resolutsioone. nüüd peame andma endast parima selleks, et aidata Liibüa rahval oma riiki üles ehitada ja jätkata oma teekonda demokraatia teel. me räägime sellest ka selle täiskogu osaistungjärgu nädala jooksul põhjalikumalt. kas härra Verhofstadt soovib sõna? mul on kodukorda puudutav küsimus. mainisite kõike, mis äh, juhtus äh, seoses eurokriisiga ja mul oleks teile sellega seoses üks küsimus ja küsiksin konkreetselt, millised on äh, konkreetsed algatused, kas tõesti homme peaminister Berlusconi tuleb Euroopa Parlamenti? ma ei tea, mis teemal mis teemat arutama ja millised on tema külaskäigu täpsemad põhjused, kuid äh, ma tahaksin teada, kas see on tõsi ja kui see on tõsi, siis äh, kas te ei leia, et äh, ta peaks kohtuma ka asjakohase komisjoniga kärbete küsimustes, äh, tegemist on ECONi komisjoniga, nii nagu ka Papandreou tegi, Papandreou esitas oma kärbete programmi ja meie äh, asjakohasele komisjonile ja selgitas oma kärbete programme. tegemist oli väga positiivses õhkkonnas aset leidnud äh, kohtumisega. nii et ma ei tea, millistel põhjustel härra Berlusconi meie kotta homme tuleb, aga kui ta tuleb, kas äh, siis äh, kärbete küsimustes nõuan ma, et ta pädeva majanduskomisjoni ees üles astuks ja selgitaks äh, Itaalias kavandatavaid äh, samme. suur tänu, härra Verhofstadt, proua Harms. head kolleeg Verhofstadti sekkumist sooviksin mina toetada. sooviksin aga küsida ka oma fraktsiooni nimel ja teha sellega Euroopa institutsioonidele teene. härra Berlusconit oleks tore näha siinsel päeval, kui ta tegelikult peaks olema hoopiski Itaalias, ta peaks ilmuma kohtu ette süüdist-, prostitutsioonisüüdistuste pärast. ma leian, lugupeetud daamid ja härrad, et kui meie jaoks on oluline see, et Euroopa institutsioone võetakse Euroopas tõsiselt ja seda on tõepoolest praegu vaja, siis ei peaks meie siin härra Berlusconiga äh, äh, arutelu korraldama, mis võimaldaks tal Itaalias kohtu ette mitte ilmuda. ma paluksin härra Puusek tõsiselt mõelda selle üle, samuti ka härra Barroso. kas sellisel päeval, kui härra Berlusconi peaks kohtu ees seisma, oleks tõepoolest mõistlik korraldada temaga kohtumine siin ja ma leian, et sellele küsimusele tuleks tõesti tähelepanu pöörata. suur tänu, proua Harms, härra Mauro. suur tänu, härra president. kuulasin härra Hefferhofstadti ettepanekut, mis on minu meelest äärmiselt mõistlik ja ma olen kindel, et kui Euroopa Parlament kutsub äh, Itaalia peaministri ükskõik millistel tingimustel äh, külla, siis äh, ma olen veendunud, et Itaalia valitsus annab endast parima, nagu näitab ka homne härra Berlusconi külaskäik, et Euroopa Parlamendile vastu tulla, aga proua Harmsi suhtumine ja ja proua Harmsi toon äh, vapustab mind, äh, Berlusconi võib teile meeldida või mitte, siiski on tegemist äh, ühe Euroopa ja Euroopa Liidu riigi peaministriga ja tegemist on riigiga, kes on tuntud oma demokraatiaarmastuse poolest ning ma ei usu, et Euroopa rohelised peaksid siinkohal hakkama süüdistama meie kojas äh, kedagi või õpetama kedagi demokraatia küsimustes. ja härra Berlusconi külaskäik Euroopa Parlamenti on õigustatud ja tal on õigus nõuda kohtumist Euroopa Parlamendi presidendiga. president ma just praegu sain teada, et ta tuleb meile siia, kolleeg Marot, ja, ja kui no teda siis nüüd õnnitletakse ametisse osamise puhul või mis, mis siin nüüd toimub? minul on üks teine asi südamel, härra president kolmapäeval kella kahest kuni poole neljani äh, toimub äh, esimeste koosoleku avatud istung siin täiskogu saalis selleks, et äh, kuulata ametniku esinemist. see puudutab väga paljusid ning minu meelest oleks päris kohutav, kui me lühendame oma täiskogu istungit sellepärast, et tahetakse siin kuulata üle ametniku. minu meelest on see ennekuulmatu ning arutelu võlakriisi üle peaks ikkagi toimuma terve pealelõuna, aitäh. Eh, suur tänu. tegemist on küsimusega, mille osas langetab otsuse esimeeste konverents ja suur tänu, et juhtisite sellele tähelepanu. ja mis puudutab teie esimest märkust, siis äh, lugupeetud daamid ja härrad, nii palju kui mina tean, siis äh, peaminister Berlusconi ei ole ametlikult külaskäigul Euroopa Parlamendis, minul puudub igasugune info ametlikust äh, peaminister Berlusconi külastusest Euroopa Parlamenti. nii palju võin teile praegusel hetkel selle kohta öelda. lugupeetud daamid ja härrad, kavatsesin minna edasi oma järgmise teatega ja nüüd teengi seda Branislav Komorovski, Poola Vabariigi president. nagu te teate, Poola on äh, Euroopa Liidu eesistujariik äh, ja president Komorovski pöördub meie täiskogu poole keskpäeval äh, ja demokraatia aastapäeva tähistatakse viieteistkümnendal septembril kogu maailmas. Äh, demokraatiat tuleb toetada üle kogu maailma ja Euroopa Parlament äh, seda ka teeb. Euroopa äh, Parlament aga on kõige demokraatlikum institutsioon Euroopa Liidu institutsioonide hulgas. järgmiseks, ma mõistan tõsiselt hukku teisel juulil toime pandud vägivallaakti meie Euroopa Parlamendi liikme Sayed Karimi vastu Ühendkuningriigis tema kodu ründasid äh, umbes kolmkümmend äh, äärmuslasest meeleavaldajat, need tungisid äh, tema koduterritooriumile, kandes islamivastaseid plakateid, karjusid ja filmisid tema kodu, härra Karim oli koos oma naise ja lastega kodus, kui see sündmus aset leidis ja me peame alati valjuhäälselt välja ütlema, kui tugev on meie hukkamõista sellistele viha, vihal põhinevatele vägivallaaktidele. selline käitumine ei ole vastuvõetav. härra Karim on pärast demokraatlikke valimisi saanud oma mandaadi Briti kodanikelt ja iga rünnak tema vastu on rünnak tema valijate vastu ja tuleb võtta kõik võimalikud meetmed selleks, et härra Karimi äh, kaitsta ja tagada härra Karimile sõna ja väljendusvabadus äh, ilma, et ta peaks selle pärast kartma ja ta peab saama esindada oma valijaid. pöördusin kirjas peaminister Cameroni poole ja kinnitasin, et toetan härra Karimi täielikult, nii nagu toetan ka kõiki teisi diskrimineerimise ohvreid. Euroopa Parlament, härra Karim, seisab teie kõrval ja me kaitseme ühiselt meie ühiseid väärtusi. I met personally our colleague Karim kohtusin kolleeg Karimiga vahetult enne puhkust paar nädalat tagasi, ka isiklikult. kas teil on veel protseduuriline küsimus, härra Rinaldi, palun? sul punto precedente, la visita del presidente Berlusconi a questa istituzione. mis puudutab varem äh, arutelud äh, nimelt härra Berlusconi külaskäiku äh,, siis äh, juba praegu kommenteeritakse seda kuluaarides äh, ja asjaolusid on pisut moonutatud, härra president, teie ütlesite, et tegemist pole ametliku Itaalia peaministri külaskäiguga Euroopa Parlamenti, siis sellisel juhul tahaksime teada, kas teie kohtute härra Berlusconiga ja milline oleks siis selle külaskäigu nõndanimetatud staatus, külaskäigu, tegemist on ju külaskäiguga, mida Itaalia avalikkus peab äh, peaminister Berlusconi poolt äh, kasutatavaks nipiks selleks, et vältida kohtu ees seismist äh, Napolis. jah, soovisite midagi lisada? tõepoolest, aitäh minu meelest on väga korrektne, et te praegu Euroopa Parlamenti informeerite sellest, milline on selle külaskäigu nõndanimetatud staatus, nii et me saaksime kohe sellele naeruväärsele plaanile lõpu teha. igasugused katsed rünnata Itaalia parlamenti siin Euroopa Parlamendis, eh, igasugused sellised katsed ei ole ju seotud sellega, miks Berlusconi homme parlamenti tuleb ja seetõttu ma ei saa ka aru, miks me seda küsimust üldse arutame, kuna kohtunikud on juba öelnud, et kohtumine Berlusconiga on kokku lepitud, kohtuistungi aeg on määratud. tegelikult ma selgitasin teile, miks me seda küsimust arutame. mingit ametlikku visiiditaotlust ei ole seni esitatud, härra Berlusconi ei ole ametlikult teatanud sellest, et ta tuleb Euroopa Parlamenti on võimalik, et ta seda homme teeb. ei ole võimatu, et ta tuleb kaheks minutiks lihtsalt viisakusest, kuid ametlikult ei ole ta teada andnud, et ta tuleb ametlikule visiidile. ma soovin, et kõik saaksid sellest ühtemoodi aru. homme peaks meie ette ilmuma ka Poola Vabariigi president, seega on meie homne töökorraldus igal juhul väga pingeline. mina kohtun kindlasti nende isikutega, kui nad siia tulevad. ja mul ei ole võimalik tegelikult oma töökavasse enam lisada mingisuguseid lisavisiite. võib-olla me võiksime nüüd selle jutuajamisega lõpetada sest ma olen teile teada andnud kõigest, mida ma ise tean. kas keegi veel soovib kodukorra küsimustest sõna võtta? ei, sellisel juhul me selle, äh, selle vestlusega lõpetame. daamid ja härrad. mul on lisaks veel teadaandeid pärast äh, seitsmenda juuli täiskogu istungi äh, peatamist. seitsmendal juulil kaks tuhat üksteist võeti vastu protokoll, kas keegi soovib seda kommenteerida? keegi